okei okay, um.... niisiis äh, alustame oma istungit. kõigepealt äh, kinnitame päevakorra. kellelgi vastuväiteid päevakorrale ei ole, seega loeme päevakorra kinnitatuks. kahjuks äh, on mul ka mõningad teadaanded. questions and uh, you have agreed to postpone this. This is a change to the okay, but uh, the, the... niisiis äh, mulle öeldi just, et päevakorra kuues punkt on edasi lükatud äh,. uus tarbijapoliitika strateegia on edasi lükatud niisiis äh, kinnitame päevakorra teist korda. nüüd äh, juhataja teadaanne meil toimub erakorraline komisjoni äh, istung äh, SEB äh, täitevjuhi kohale, toimub kuulamine sellel istungil ja nagu ma ütlesin, see toimub esmaspäeval, kümnendal oktoobril kella poole kolmest neli neljakümne viieni ning toimub siis mõttevahetus selle Äh, sellele ametikohale kandideerijaga. kõigepealt äh, kuulamise esimene osa toimub äh, kinniste uste taga kaks kolmekümnest kolm viieteistkümneni, siis nelikümmend viis minutit suletud uste taga ja siis tuleb avalik osa, mis on üheksakümmend minutit pikk, kolm viieteistkümnest kuni nelja neljakümne viieni ning Ecofin peaks siis soovituse tegema homme, teisel, homme, neljandal oktoobril ning Äh, siis saame ka ajakava lõplikult kinnitada. mulle äh, palut-, mul paluti anda ülevaade ka äh, ECOFIN-i kohtumisest <laughs> Wroclawi käigust ja samuti, samuti meie delegatsiooni külaskäigust Washingtoni, kõigepealt mitteametlik ECOFIN-i kohtumine Wroclawis pressiteade on veebilehel ähm, üleval, ma äh, olin kohal Poolas, kui toimus siis finants, rahandusministrite ja keskpanga juhtide kohtumine ja tegemist on siis juba kolmanda korraga, kui mind on kutsutud osalema sellisel mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel. ma olen Timothy Gardeniga nõus selles mõttes, et see katastrofaalne olukord Eurotsoonis Äh, tuleb lahendada selleks, et turge rahustada ning on selge, et tagavad riigid rohkem raha ei eralda. konkreetsemalt äh, ma ütlesin sellel kohtumisel, et me oleme heaks kiitnud majanduse juhtimise paketi ja oleme lõpule viinud esimese Euroopa poolaasta Äh, Poola rahandusminister teatas, et äh, ECOFINis on saavutatud poliitiline kokkulepe kompromisside osas, mille üle meie parlamendis hääletasime möödunud nädalal. samuti ma ütlesin, et meil on äh, mõned konkreetsed mehhanismid Eurotsooni riikide jaoks Äh, aga pidage meeles siiski, et Euroopa Liidu tulevik sõltub kahekümne seitsmest liikmesriigist, mitte seitsmeteistkümnest liikmesriigist ning ma tahaksin öelda veel kord, et et asju tuleb ajada läbi ühenduse meetodi ja mitte valitsustevaheliste kokkulepete teel. samuti rõhutasin, et oleks väga oluline, et mis tahes uued Eurotsooni äh, ametid annaksid aru äh, ECONi komisjoni ees Äh, ma olin nõus sellega, et äh, kahekümne esimese juuli kokkulepet tuleb kiiresti ellu rakendada, aga väljendasin muret ka selle üle, et äh, kui parlamendid need otsused ka heaks kiidavad, siis ähm, meil on endiselt vaja täiendavaid vahendeid ja kui neid täiendavaid vahendeid ei ole võimalik saada, siis meil tuleb kasutada kas finantsvõimalust, võimendust või mõningaid muid vahendeid ja Dmitri Kardõna tuli välja ettepanekuga, et EFSF-i peaks finantsvõimendusena kasutama. ma ütlesin ka seda, et äh, finantsturud ilmselt vajavad kinnitust äh, keskpankadelt ning kiitsin äh, heaks ühistegevuse dollari likviidsusvahetustehingute kohta ja ma ütlesin, et ma toetan äh, et, et keskpank peab äh, üles näitama suuremat toetust, et turgusid rahustada, äh, samuti kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad oma tegevusest inimesi paremini teavitama. samuti mainisin ma seda, et Euroopa Parlament on toetanud mitmes resolutsioonis eurovõlakirjade mõtet samuti osalesin, osalesin arutelus, mis puudutas finantsteenuseid ja rääkisin sellest, mida me oleme teinud äh, lühikeseks müümise, börsiväliste äh, väärtpaberite müü-, osas ja muus osas ja samuti rääkisin sellest, äh, kuidas me kriise lahendame kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil ning juhtisin tähelepanu sellele, et äh, parlament äh, äh, mida parlament argab, arvab järelevalvemehhanismidest samuti, mis puudutab äh, äh, kapitalinõuete direktiivi, siis juhtisin tähelepanu sellele, et see dokument on praegu olemas ainult inglise keeles, ega parlament äh, tehniliselt seda veel arutada ei saa. aga kuna need nõuded on koos Baseli kokkulepetega, siis nende sisu on üldiselt hästi teada. ma juhtisin tähelepanu, et mis puudutab finantsturu instrumentide direktiivi, siis parlamendil oleks palju Äh, raskem tegutseda, kui meil neid äh, tõlkeid ei ole. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et et äh, kõik institutsioonid tegutsevad suure surve all, meil on vaja väga palju õigusakte läbi vaadata. kui kellelgi on mingeid konkreetseid küsimusi, siis võtke minuga ühendust ja mis puudutab meie käiku Washingtoni ja IMF-i, siis kõigepealt kohtusime kõigi Äh, kongressi äh, oluliste komisjonide juhtidega, samuti äh, kohtusime finantssektori reguleerijatega, finantssektori esindajatega, kohtusime samuti mitme kõrge IMF-i ja Maailmapanga ametnikuga ja peamised teemad, millele me keskendusime, oli Euroopa Liidu USA suhted finantsteenuste reformi küsimuses Äh, Basel kaks ja kolm rakendamine, pangandusealased äh, otsused, äh, tasustamine, finantstehingute maks, finantsteenuste reformid asjas, avaliku sektori võlg Euroopa Liidus ja USA-s, IMF-i programmid Euroopa Liidus, kriiside ohjamine Euroopa Liidus, reformiprogrammid teatud Euroopa Liidu liikmesriikides, Euroopa Liit ja ülemaailmsed arengud, ülemaailmne majanduse juhtimine Äh, ülemaailmse majanduse väljavaated, äh, kasvumudelid Euroopa jaoks ning Maailmapank peaks oktoobris või novembris avaldama ka raporti sellel teemal. nii et, et me arutasime üsna paljusid teemasid paari päeva jooksul ning tahaksin tänada delegatsiooni liikmeid. kui keegi tahab jälle midagi konkreetsemat teada, siis palun võtke minuga ühendust jällegi nüüd kolmas päevakorrapunkt on Saksamaa ja Šveitsi maksuleping. Äh, Jean-Paul, sa soovisid USA delegatsiooniga seoses sõna, palun. tegelikult selle kohta, millest me rääkisime enne äh, ma jäin natukene hiljaks küll, kuid nagu ma aru saan, te ütlesite, te olete härra Kegneri seisukohtadega sõnul. ega mul isiklikult selle vastu küll midagi ei ole, et te Kegneriga ühel seisukohal olete, aga vähemalt meie fraktsioon küll sellega nõus ei ole selles komisjonis. me peame siiski õppima minevikust ja kui ma täna ütleksin siin, et euro on kriisis, mis tervet maailma hirmutab, siis ei ole päris õige, sellepärast et äh, euro on siiski praegu äh, vahetuskurssidele vaadates üks stabiilsemaid vahendeid, turud on need, kes on pöördes. Äh, ma ei räägi siin küll võib-olla samas võtmes kui Medefi direktriss, et tegemist on mingisuguse vandenõude teooriaga, aga ameeriklased praegu takistavad äh, Euroopa pankadel dollareid äh, varuda ja see tekitabki äh, sellised kriisid turgudel. ega see võlg ei ole, mis, mis praegu Euroopat koormab ja maailmamajandust koormab, ei ole tekkinud üleöö, see on, see on aastate jooksul välja kujunenud ja seega mulle tundub, et üks osa sellest komisjonist küll arvab, et olukord on hull, kuid kindlasti mitte ei tohiks eh, siin süüdistada eh, meid võrreldes Ühendriikidega. Thank you, Jean-Paul uh,. Such is the problem of a short jah, tõepoolest eh, selliste lühiülevaadete puhul on alati probleem selles, et ma ei saa täpselt sõna-sõnalt kõigest aru anda, ma ei olnud nõus absoluutselt kõigega, mida ta ütles, aga ma ütlesin, et me peame selle katastroofi stsenaariumi kõrvale heitma ja äh, samuti rääkisin sellest, äh, mis on seotud äh, finantsvõimendusega ning see leidis ka teiste kohtumiste osaliste seas head vastukaja. aga nüüd läheme siis Saksamaa ja Šveitsi maksulepingu juurde ning meil on ette valmistatud suuline küsimus Äh, mõningates äh, elektronkirjades on äh, arutatud selle üle, kes peaks sellele alla kirjutama, kuna küsimus esitatakse komisjoni nimel, siis ma teen ettepaneku, et mina kirjutan komisjoni nimel alla. kui koordinaatorid soovid, soovivad alla, allakirja anda, siis tuleb see küsimus esitada fraktsioonide nimel, aga minu arvates oleks praegu asjakohane, kui me esitame selle komisjoni nimel, sest sellest aspektist lähtuvalt oleme me läbirääkimisi pidanud selle küsimuse sõnastuse üle ja minu arvates oleks kõige parem, Arliin. jah, äh, see küsimus keskendab, keskendub Saksamaa ja Šveitsi äh, maksu, äh, maksukokkuleppele, aga tegelikult Ühendkuningriik on sõlminud enam-vähem sarnase kokkuleppe, nii et, et ma, ma tahaks teada, miks me võiks ka äh, Ühendkuningriiki siia sisse lülitada, sest tegelikult sellised kokkulepped õõnestavad Euroopa Liidu seadusi tervikuna. nii et, et mõlemaid riike võiks selles suulises küsimuses mainida. Wolf uh,. Uh, I would uh... mina esitaksin komisjonile küsimuse ka Kreeka kohta. mõningate allikate andmel, andmetel on kuskil viissada kuni kuussada miljardit Šveitsi franki äh, äh Šveitsi pankadel, need on Kreeka eraisikute hoiused ja äh, suure tõenäosusega nende pealt makse ei maksta. nii et, et Kreeka ei saa maksutulusid, mida ta peaks saama. nii et, et ma kutsuksin komisjoni äh, üles Äh, nii-öelda päästepaketi raames ka sellele aspektile tähelepanu juhtima, et äh, Kreeka alustaks läbirääkimisi Šveitsiga äh, selleks, et saada oma maksutulud kätte. jah. meil ei olnud plaanis arutelu selles küsimuses. vaatame, kas meil õnnestub küsimuse pealkirja muuta ja sinna ka teisi asju sisse panema aga kui see tuleb äh, täna ära saata, siis ei saa, siis tuleb tõesti väga kiiresti tegutseda, Sven. Uh, just a remark uh.... üks märkus lihtsalt Saksa ja Šveitsi kokkuleppe tekst on teada, aga Ühendkuningriigi kokkuleppe tekst ei ole veel avalikustatud, seega on sellega, seda raskem käsitleda, see oleks lihtsalt minupoolne tehniline märkus. sisu poolest jah, loomulikult võiks selle küsimuse ulatust laiendada, aga nagu ma ütlesin, tehniliselt äh, see Ühendkuningriigi kokkulepe ei ole veel avalikustatud. jah, me igatahes teame, et midagi toimub neis, me võime öelda siis lihtsalt Saksamaa ja Šveitsi ja teiste riikide kokkulepped, kuidagi üldisem sõnastus. aga me peame nüüd päevakorraga tõesti kiiresti edasi minema, meil ei olnud plaanis selles punktis arutelu korraldada. jah, äh, proua esimees, tahtsin toetada Lynn McCarthy ettepanekut. proua McCarthy räägib ilma mikrofonita ma tahtsin toetada seda ettepanekut laiendada riikide ringi, sest viimasel hetkel koordinaatorite koosolekul härra Kiigolt parlament tuli selle ettepanekuga välja, sest meie ju tegelikult soovime ju näidata, et kui nüüd Saksamaa ja Ühendkuningriigi näitel ka teised hakkavad kahepoolseid lepinguid sõlmima, siis Euroopa tasandil püüdlusi õõnestatakse, see tuleb sellest tekstist väga hästi välja ja kui siia lisatakse veel need sellised elemendid, mis Wolf välja tõi ja kui me ka pealkirja muudame nii, nagu Aileen ette pani, siis me toetame seda küsimust ja mina leian, et muidu võiks teha täpselt nii, nagu te ette panite. Right, well we'll circulate a final draft. jah, suur tänu selle viimase e, projekti saadame siis laiali niipea, kui kõik punktid on paigas, aga kui me tähtaega ei suuda, tähtajast kinni ei suuda pidada, läheb veel üks kuu, enne kui see jõuab täiskogu ette, kuid nüüd läheme edasi päevakorrapunkti juurde number neli arvamuste vahetus äh, härra Hans Hoogervorstiga, kes on Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu esimees. Äh, me alustame seda arutelu kakskümmend viis äh, minutit hiljem kui plaanis. härra Hoogervorst on öelnud, et ta võib jääda ka natukene kauemaks, kui küsimusi on rohkem ja kui, kui me tõesti õigeks ajaks ühele poole ei jõua, ma vabandan selle hilinemise pärast, aga sõna on nüüd teil, härra Hoogervorst suur tänu, proua esinaine, suur tänu EKONi komisjoni liikmetele selle küllakutse eest, ma tahaksin ka äh, Philippe Danjou nimel, minu äh, kolleegi Prantsusmaalt nimel äh, tänada võimaluse eest pöörduda selle väga olulise komisjoni poole. võib-olla mõned teist teavad, et ma olen olnud Hollandi poliitikas tegev üsna kaua, kuid viis aastat tagasi äh, loobusin poliitikast, äh, kuid siiski on südantsoojendav olla jällegi parlamendis ja, ja mul on väga head kogemused seni olnud töö, töökohta parlamendis, nii et see ei üllata ilmselt kedagi. olen hea meelega valmis vastama paljudele küsimustele, mis teil võib olla meie töö kohta, kuid enne seda võib-olla mõned lühikesed avasõnad kahel teemal kõigepealt räägiksin paari sõnaga sellest, kui oluline on äh, meie nõukogule suhted Euroopaga ja teiseks äh, teeksin mõned märkused äh, raamatupidamisstandardite rolli kohta finantskriisi kontekstis. kõigepealt meie organisatsioonist ja Euroopast. Euroopa ja ISP vahelised suhted on strateegiliselt minu meelest tähtsad mõlemale osapoolele. Euroopa on ähm, väga palju investeerinud nii poliitiliselt kui ka rahaliselt ähm, oma otsusega võtta äh, aastal kaks tuhat viis ähm, käibele siis rahvusvahelised raamatupidamise aruandlusstandardid ja mis tähendab seda, et selle sammuga sai meie organisatsioonist ka nii-öelda standardi looja maailmas. Euroopa Parlament võttis suure häälteenamusega, nimelt suisa neljasaja viiekümne kaheksa häälega äh, vastuaruandlusstandardite kasutasime ja parlament on üles kutsunud ka selle, et, äh, et need äh, aruandlusstandardid võetaks siis üle globaalsel tasandil. ja nii mõnegi on sellest üleskutsest ka johtunud, järjest rohkem riike üle terve maailma on Euroopa öö, t, Euroopaga kaasa minna ning on võtnud need rahvusvahelised aruandlusstandardid üle. Äh, Ameerika mandril peaaegu kõik Ladina-Ameerika riigid ja Kanada on meiega liitunud äh, Aasia ja Okeaania piirkonnas Austraalia, Uus-Meremaa, Korea, Hongkong, Singapur ja varsti ka Indoneesia võt-, on need üle võtnud. Jaapan juba lubab osadel kodumaistel ettevõtetel aruandluses kasutada IFRS-e ja Hiina on juba konvergentsi teele asunud ja on tegelikult sellel teel päris kaugele jõudnud ning äh, on raamatupidamises siis need standardid peaaegu et üle võtnud ja South, äh, Lõuna-Aafrika ja Iisrael on ka meiega kaasanud Euroopas. lisaks Euroopa Liidule on Türgi standardid täismahus üle võtnud ja Venemaa praegu tegeleb sellega ja enamus G kahekümne liikmetest sellest aastast on siis üle võtnud need rahvusvahelised aruandlusstandardid ja G kakskümmend toetab täies mahus raamatupidamissüsteemide ühtlustamist ühe e, standardi alusel. nagu te teate, Ühendriikide SEC komisjon e, üsna pea otsustab, kas e, kaasata rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ka oma aruandlussüsteemi ja kui, siis kuidas see on kindlasti Ühendriikide jaoks väga raske otsus, kuid äh, ma suhtun suhteliselt optimistlikult sellesse, et äh, SEC tuleb, äh, võtab vastu positiivse otsuse. eitav vastus, mida ma tõesti ei usu, et selline vastus antakse, oleks suur jõupingutuste raiskuminek Ehm, kuivõrd konvergentsi töö on olnud väga tihe maailma tasandil ja see otsus, isegi kui see on väga ebatõeline, kindlasti meie edasiminekut küll pidurdaks, sellepärast et väga paljud riigid praegu on äraootaval seisukohal Ühendriikide seisukoha osas, Jaapan näiteks ja India ja Hiina, ja tõesti, see võib viia väga suurte viivitusteni meie töös, kuid sellegipoolest ma arvan, et äh, praegu on nende standarditele küll piisav taust tagatud, et, et neid ilmselt ei saa enam pidurdada ja need võetakse üle ülemaailmsel tasandil. nimelt nende areng on olnud liiga kiire ja liiga jõuline, et seda pidurdada ja Euroopa Liit mängis selles kõiges väga-väga olulist rolli see on äh, väga suur äh, saavutus viimase kümne aasta jooksul, jõuda sellisesse punkti ja Euroopa strateegia äh, on saanud siin tunnustust ja hüvitist, kuid samas on täiesti selge, et ega meie nõukogu ei saa eurooplaste toetust pidada iseenesestmõistetavaks ja sellepärast me peamegi pidevalt eurooplastest huvipooltega uute standardite väljatöötamisel koostööd, me oleme väga selged suhted saanud paika Euroopa Äh, raamatupidavusaruandluse nõuandekoguga, EFRAGiga ja komisjoniga, me oleme Euroopa riiklike standardiorganisatsioonidega te teinud koostööd kõikides liikmesriikides ning äh, Euroopa investoritelt ja teistelt äh, esindusgruppidelt ning ootame siis ka lisapanust. vaatamata meie dialoogi ja kontaktide tihedusele ja intensiivsusele on kindlasti ka neid punkte, kus äh, me jääme eriarvamusele. Euroopa täiesti õigustatult äh, võitleb Euroopa huvide eest, meie nõukogu peab aga äh, vaatama asjadele globaalsemalt ja isegi Euroopa sees on ju raamatupidamisküsimustes üsna tihti liikmesriikide vahel erinevusi või Euroopa investorite ja ja standardite loojate vahel erinevusi ja kui me oleme eriarvamusel, siis peab IASB ehk meie nõukogu näitama seda, et need nõukogud, mis me, need otsused, mis me oleme teinud, on, selle aluseks on olnud mõistlikkus ja, ja selged argumendid. me üritame kindlasti suurendada usaldusväärsust meie suhtes ja nende suhtes, kes, nende seas, kes on meie standardid üle võtnud, me tahame kindlasti Euroopa ja meie nõukogude vahel institutsionaalseid suhteid tugevdada, nii nagu me teeme seda ka mujal maailmas. ja niimoodi saame meie sõltumatu standardilooja eh, teie usaldusele vastata. me oleme sõltumatud, kuid me ei ole mitte mingisuguses vabalanguses olev organisatsioon. teine teema, millest ma tahaksin täna rääkida, puudutab siis äh, hetke äh, finantskriisi ja raamatupidisstandardeid selles kriisis, see on loomulikult äh, teema, mis teeniks äh, või vääriks, vabandust, rohkem aega, kui mul on, aga võib-olla peaksime siiski sellest natukene täpsemalt rääkima. finantskriisi tõi kaasa äristandardite kokkuvarisemine ning makromajanduslike poliitikatega läbikukkimine ja see, et äh, regulatsioon kukkus läbi, olid suured riskid äh, märkamata ja jäid varju ja kui nad esile kerkisid, oli juba liiga hilja. üsna tihti puudus läbipaistvusest, investorid ei teadnudki, milliseid riske nad endale võtavad. ja olles praegu kriisi keskmes, on täiesti arusaamatu, et üldse sellisel asjal lasti juhtuda ja seda ei saa äh, lubada äh, korduda ja mulle tundub, et äh, siin on raamatupidamisaruandlusel väga oluline roll. läbipaistvus äh, on see, mille pärast me hommikul tõuseme, meie standardiloojad. no võib-olla mitte alati, aga tähtis on meie, meile see igal juhul. kui äh, standardid on läbipaistvad, siis on võimalus välja uurida kõik ettevõtte finantsolukorra kohta ka kõige paremini varjatud kohad ja läbipaistvus on kõige parem äh, kaitse äh, pikaajalise finantsturgude stabiilsuse jaoks. läbipaistvus on vältimatu eeltingimus pikaajaliseks finantsstabiilsuseks. ilma selleta äh, need meetmed, mis finantsstabiilsust peaksid pakkima, on ainult, pakkuma, on ainult fassaadiks, riskid ainult suurenevad, nii et neid ei märgatagi ja siis tekib jälle olukord, kus on juba liiga hilja. ja ma olen nõus, et läbipaistvus ei tähenda alati äh, helget pilti. väga palju tänasest äh, majanduslikust äh, ebakindlusest on väga sügav. Akkermann, Deutsche Panga peadirektor, ütles hiljuti, et kõikuvus on uus normaalsus ja mulle tundub, et riskivabade varade aeg, see aeg, kus mõned varad olid meie meelest riskivabad, on ammu möödas, kui nad üldse kunagi eksisteerisid kui turgude kõikuvus on tõesti uus normaalsus, siis kuidas peaksid sellele reageerima raamatupidajastandardite loojad? kas me peaksime kunstlikult äh, kaitsma siis investoreid nendest õppetundidest, mida see kõikuvus endaga kaasa toob või peaksid äh, finantsistid üritama selgitada nii selgelt kui võimalik äh, ja nii läbipaistvalt kui võimalik, mida see uus normaalsus tähendab. enamus, kellega ma olen rääkinud, arvavad, et äh, aruandlus peab peegeldama tegelikku pilti ja seda me üritamegi saavutada. me peame andma äh, õi-, õige pildi asjadest, mitte alati ei, ei lähe see kokku sellega, mida me võib-olla tahaksime öelda ja kui keisril ikkagi riideid seljas ei ole, siis raamatupidaja peab selle välja ütlema, isegi kui see on kohatu ja pole sünnis. aga üks väga oluline reservatsioon selles kohas, see, et finantsistid peavad selgitama tõde, on küll õige, kuid samas peab olema ettevaatlik, et äh, finantsinformatsioon ise ei tekita turgudel veelgi suuremat äh, kõikuvust ja sellel põhjusel ongi IASB alati oma tegevuses olnud pragmaatiline selles osas, milliseid äh, mõõdikuid kasutada, meie teame standardi loojatena, et ei ole ühtset äh, õiget vastust kõikide jaoks ja sellepärast me oleme alati kasutanud erinevaid indikaatoreid, võttes arvesse äh, näiteks ajaloolise soetusmaksumuse õiglase väärtusega ja oleme kasutanud sellist segu ja sellepärast me olemegi hiljuti üle viin-, äh, viinud uue, uued kalkulatsioonid likviidsuse kohta turgudel. väga raske on nimelt äh, finantsinstrumentide tu-, äh, hinda ju tänastel turgudel hinnata ja sellepärast me olemegi väga ettevaatlikud finantsinstrumentide alase aruandluse osas. meie uued standardid võtavad arvesse selle uue lisa äh, kõikuvuse riskifondide puhul nende ettevõtete jaoks, kes ei taha oma riske suurendada, vaid hoopis vähendada. jah, kokkuvõtteks ei, aruandlus ei peaks äh, peitma kõikuvust, kuid aruandlus ei saa tekitada kõikuvust. ja lõpetuseks, äh, komisjoni liikmed, suur tänu tähelepanu eest on ilmselge, et äh, ajad on huvitavad, äh, minu jaoks võib-olla isegi natukene liiga põnevad. me peame kõik tegema koostööd selleks, et need äh, sügavad probleemid, millega finantsturud on täna silmitsi, eemaldada ja, ja minu juhtimise all kindlasti teeb meie nõukogu tihedat koostööd kõikide Euroopa institutsioonidega, Euroopa Komisjoniga ja parlamendiga. üritame neid suhteid veelgi hoogustada ja tahame oma rolli mängida siis investorite usaldusväärsuse taastamiseks finantsturgudel. ma kindlasti ei ähm, puudutanud kõiki küsimusi oma avasõnades, aga olen valmis siis lisaküsimustele vastama ja suur tänu! Thank you very much. Would members who want to ask questions in kolleegid, kui te soovite sõna, siis andke palun tea-, kui te soovite sõna, andke palun teada, Wolf ja Herr Hoherforst, zunächst einmal möchte ich mich ja härra Hoherforst, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et tulite täna siia meie ette aru andma. Te teate suure tõenäosusega, et äh, parlamendi suhted äh, selle organisatsiooniga ei olnud alati just need äh,, mida me endale ette kujutasime, nii et meil oleks väga hea meel, kui me tulevikus äh, rohkem kokku saaksime ja aru peaksime. mul on jäänud mulje, et rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu oli Anglo-Ameerika mõju all ja võib-olla Euroopa huvisid ei arvestatud piisavalt. võib-olla jäi mulle täiesti vale mulje ja see tuli sellest, et meil ei olnud võimalik äh, järjepidevalt kokku saada seda esiteks, teiseks, ma loodan, et teil on õigus, kui te ütlete, et te eh, eeldate, et ka Ameerika need raamatupidamisstandardid sisse viib. me oleme seda optimismi juba mitu korda kuulnud, kuid ikka ja jälle pidime pettuma. nii et ma tõesti loodan, et selles küsimuses on meil võimalik ka edusamme teha. nüüd on mul veel üks tehniline küsimus kuna tegemist on väga tehnilise küsimusega, siis võib-olla teie oma vaatenurgast ei saagi sellele vastata, aga küsin ikkagi raamatupidamisstandardite nõukogu eelmise aasta juunis äh, tegi ettepaneku, kus räägiti tuludest, äh, mis saadakse lepingutest äh, klientidega. ja selles kavas olid ette nähtud uued juhised selleks, et käivet niimoodi kajastada, et need on võimalik erinevate valdkondade vahel ähm, üle viia ja et meil oleks võimalik seda siis kuidagi aruannetesse haarata, siis Saksamaal, Hispaanias ja Prantsusmaal telekommunikatsiooniettevõtted pöördusid meie poole ja ütlesid, et selle kavaga saavutatakse täpselt vastupidist kui see, mida te soovisite. mulle tundub, et teie prantsuse kolleeg teab päris täpselt, mida ma siin ütlen võib-olla tõesti me peaksime äkki jätma võimaluse ava-, lahti, et meil oleks võimalik tulevasi, tulevast käivet juba eelnevatesse aastatesse sisse kirjutada. aga ma ei usu, et see oli teie mõtteist. probleemiks on nimelt see, et telekommunikatsiooniettevõtted siis, kui nad lepinguid sõlmivad, pakuvad alla oma hinna telefone klientidele ja nüüd nad peavad kohe seda olla omahinna pakutud äh, telefoni hinde näitama kui tulu, kuigi nad tegelikult seda tulu ei saa kohe, vaid alles järgnevate aastate jooksul, nii et äh, tahaksin teada, kuidas teie kavatsete seda küsimust lahendada? Thank you very much, Herr Klins, uh, for your suur tänu, härra Klints, nende küsimuste eest, kas meid domineerib anglosaksi mõtlemine. mina ei ole anglosaksi päritolu ise, olles selle nõukogu esimees, jah, meil on palju ja mõned nendest päris head inimesed, kes on anglosaksi päritoluga. ja kui te vaatate meie organisatsiooni, siis te näete, et meid on kokku sada kolmkümmend viis ja tegelikult on meil väga palju erinevaid rahvuseid esindatud üle terve maailma on meil töötajaid ja me võib-olla tõesti ei suhtu teineteisesse kui prantslastesse või ameeriklastesse ja et sellepärast meil kohe sünnist ongi erinevad arusaamad. vastupidi, meie personal on väga entusiastlik ja keskendume ainult ühele, nimelt investorite huvide kaitse ja enamusi investoreid ei ole ju üksikisikud, kes tahavad ratsarikkaks saada, vaid hoopis pensionifondid, teie eh, valijad ja nii edasi. loomulikult pean mina olema optimistlik. Ameerika Ühendriikide otsuse suhtes eh, minu meelest oleks see küll väga tore, kui ameeriklased need standardid üle võtaksid, meie, väga palju meie rahva rahast on eh, USA kapitaliturgudele investeeritud, kui need turud oleksid äh, läbipaistvamad, oleks sellest kasu ka meile. Ühendriigid on alati olnud äh, aruandlusstandardite loomisel väga oluline. loomulikult tuleb neil aga see otsus langetada kiiresti ja äh, SEC on öelnud korduvalt, et nad selle otsuse vastu võtavad ja rohkem võib-olla hiljem sellest. nüüd äh, sissetulekute tunnustamise standardid, nagu te teate, alles hiljuti võtsime selle juhi positsiooni ISP-s üle ja kohe esimesel kohtumisel me sellest tunnustamisest rääkisime ja just nimelt sellest telekomi teemast ka ja tõsi on, väga paljud kliendid kui nad sõlmivad telekommunikatsiooniettevõttega lepingu, antakse neile selle eest tasuta telefon. aga ma arvan, et mitte ükski klient maailmas ei arva, et ta ongi selle tasuta saanud, sellepärast et sellega käib kaasas üks tõsine leping äh, üsna pikaks ajaks, aastaks, kaheks aastaks ja sa tead niikuinii, nii, et sa selle telefoni kinni maksad üht või teistpidi. see on nagu äh, krediidiga ostmine äh,. ei saa äh, ette endale kujutada, et äh, see telefon on tasuta. standardid muidugi on natukene peenem teema, aga põhimõtteliselt on ka nende puhul nii, et see ei ole äh, õige arusaam küll, kui sa arvad, et sa sellise lepingu sõlmimisel telefoni tasuta saad. Äh, standard Ehm, kõikidel valijatel õnnestub äh, sellesse standardisse süüvida ja kindlasti tuleb telekommunikatsiooniettevõtetega veel palju arutelusid antud teemal ja kui nemad tulevad siis äh, välja vettpidavate argumentidega ja tõesti suudavad mul, mulle ära seletada, et need telefonid tasuta on, siis, siis ma võib-olla vaatan selle asja uuesti üle. Jean-Paul, kas on lisaküsimus selle kohta? suur tänu proua esimees, kuid äh, Wolf Klintsile lisaks ja ma tahtsingi, et ta selle küsimuse esitaks. jah, tõesti, standardite loomine on väga tore, aga nendel peab ka olema mingisugune mõte majanduslikus mõttes, ma ei ole väga veendunud, et selles on suur mõte praegu selles konkreetses küsimuses. kuid see äh, äh, argument näiteks, mida kasutati üürile võtmise osas, Ehm, et kõik summad arvestatakse kogu lepingu kestvuse aja jaoks, see on muidugi nende ettevõtete jaoks, näiteks nagu hotellid, kes oma ruume rendivad, eh, nägi ette teatavat raamatupidamissüsteemide muutmist ja kui ma selle küsimuse esitasin selle kohta, eh, siis mulle vastati, et eh, noteerivad asutused just nimelt seda normi kasutavad sellist süsteemi kasutavad. ehk teisisõnu, võeti üle standardina asi, mis oli lihtsalt äh, nii-öelda tavakasutuses ja minu küsimus on, et kas me peaksime siis not-, äh, noteerimisagentuurile tõesti äh, meele järgi olema, sama asja tegema telekommunikatsiooniettevõtete puhul? tegelikult ei ole ju nende telefonide jaoks mitte mingisugust turuhinda. tegemist on lepinguga seotud äh, pakkumisega. kui me vaatame telefonide hindasid, mis selles paketis on tavaliselt, siis poes müüakse neid ilma lepinguta hoopis teistsuguse hinnaga. ja minu küsimus on, kas on mingisugust majanduslikku mõtet läbipaistvuse mõttes? et kas peaks siin selliseid samme astuma, mis mitte mingisugust konkreetset tulemust ei too Ehm, sellepärast, et tegelikult ettevõtted ju ei saa hinnata, milline on see tulu, mille nad ilmselt saavad, sellepärast et tarbijal on alati võimalus loobuda sellest lepingust. võib-olla see küsimus on natukene keeruline, aga mulle tundub, et ka nende standarditega teinekord minnakse natukene liiga keeruliseks, asjad on ju palju lihtsamad. jah, kui on tõsi, et äh, tarbija võib selle lepingu tühistada äh, järgmisel päeval, mis tegelikult ju nii ei ole praegu, siis kogu see asi ka lõpeks. sest mitte ükski telekommunikatsiooniettevõte ei annaks ju siis äh, kellelegi tasuta telefone. see oleks lihtsalt liiga riskantne. ma ei tea kas Euroopa Parlament mingisugust sellist seadusandlu praegu, seadusandlust praegu ette valmistab, aga kui, kui selline seadus tuleb, siis see aruandlusprobleem meie jaoks ka lõpeb. tõsiasi, et need äh, telefonid on nii erineva hinnaga müügil. kui te ostate sellise iPadi turul nagu see siin, siis tarbija teab üsna hästi, mis on keskmine hind, et kus on natukene odavam, kus kallim aga tõesti, tavaliste telefonide hinnad äh, on seinast seina. Äh, kõik äh, tegelikult sõltub otseselt sellest, mida ettevõte prognoosib endale tuludeks. rentimine, teine probleem, jah kui me vaatame hiljutisi suuri raamatupidamisskandaale, siis need olid alati kõik bilansivälised äh, skandaalid, näiteks nagu Enron Ühendriikides, äh, Ripo sada viiskümmend Ühendriikides kriisi ajal ja tõesti, ettevõtetel tekib alati kiusatus bilansiväliselt äh, asju varjata nii et me tõesti arvame, et kui ettevõtetel on tõsised kohustused mis võivad äh, olla äh, kosmiliste summade peale ja läbi liisingulepingute ja üsna pikaks ajaks, viieks-kümneks aastaks, siis need peavad olema ka bilansis väga selgelt näha. ja sellepärast me praegu teemegi, astumegi selliseid samme, nagu me astume. ma tean, et väga paljud ettevõtted arvavad, et see ei ole hea samm, neile ei meeldi see, ma saan aru, sellepärast et nad peavad kogu oma asju ümber korraldama aga on ka väga palju neid ettevõtteid, kes ütlevad, et me teame väga hästi, et inf-, investorid peavad seda infot nägema. see, kuidas me praegu oma äh, arve näitame, on tegelikult natukene opti-, optimistlikumas valguses näidatud, kui, kui peaks. Just to comment on a, on a couple of things that äh, kommenteeriksin paari asja, mida te mainisite. Äh, kõigepealt USA Te just kuulsite, eh, kuidas meie delegatsioon USA-s käis. ma tahaksin öelda, et mina olen eh, pisut pessimistlikum, mis puudutab nende rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite ülevõtmist sellepärast et eh, USA poole toon on muutunud selle asemel, et nad räägivad oma raamatupidamisstandardite asen-, asendamisest teie nõukogu omaga räägivad nad äh, pigem nende standardite paralleelsest kasutamisest. Äh, ma äh, nii et, et sellest jäi mulle teistsugune, pisut teistsugune mulje, aga võib-olla oli asi see, et ma kõnelesin teiste inimestega, aga igatahes mulle tundub, et see sõnakasutus on muutunud. kui kõnelda mobiiltelefonidest ja veel paarist valdkonnast, siis mõningate väiksemate ettevõtete puhul, aga ka teiste puhul äh, on tekkinud küsimus, et äh, miks raamatupidamise arvestus ei või olla kooskõlas äh, sissetulekutega? nii et, et kui raha tuleb alg-, mingi toote algfaasis ära kulutada, siis tekivad probleemid nii et, et, et see mobiili, mobiili ostmine võiks omamoodi liisingtehinguks kujuneda siis. võib-olla ettevõtted ise tahaksid niimoodi teha, kas see ei oleks üks väljapääs? ma arvan, et see meetod, mida me praegu kasutame, on tõesti väga sarnane liisingustandarditele ning me tahame tõesti, et meie standardid peegeldaksid eh, niivõrd eh, täpselt kui võimalik eh, tegelikku olukorda. sellest hetkest peale, kui tarbija saab mm, selle mobiiltelefoni, ta sisuliselt ju ostab selle telefoni. tal ning ta maksab selle telefoni eest siis aasta või kahe jooksul kui äh, vaadata olukorda näiteks Ühendkuningriigis, äh, siis äh, võib saada lepingu ilma telefonita, lepingu telefoniga, nii et, et ja nende kahe tüüpi lepingu vahel on selge hinnavahe. ja, ja see hinnavahe peegeldab selle tege-, telefoni tegelikku maksumust. sellest hetkest alates, kui tarbijad tõesti saavad selle lepingu, sellest lepingust järgmisel päeval loobuda, siis eh, ei ole enam mingeid lahkhelisid majandusliku tegelikkuse ja lubaduste vahel. USA osas ma tean, et eh, jah, eh, see, mida räägitakse, sõltub sellest, kellega kõnelda. mina siiski usun, et äh, USA-s langetatakse positiivne otsus, äh, sellepärast et USA on pühendanud üsna palju aega ja energiat rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele ja kui nad nüüd negatiivse otsuse langetavad, siis nad lihtsalt kaotavad äh, võimaluse neid standardeid mõjutada ning see ei ole kahtlemata USA huvides. USA investorid, mida nad mida nad peavad tegema, Ameerika turg ei ole hetkel õitsval järjel ja me teame, et turg on praegu tärkava majandusega riikides, nii et, et Ameerika investorid peavad minema nendele turgudele ning nad peavad tuginema äh, nende turgude finantsaruannetele. ja rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu tegelikult sündiski pärast äh, suurt kriisi Aasias tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel, kui oli selge, et äh, ülemaailmsed raamatupidamisstandardid ei olnud tasemel, seega Ameerika majanduse huvides on olla äh, nende standarditega seotud, kuna ma usun, et USA on huvitatud oma majandushuvide kaitsest, siis nad ka langetavad õige otsuse. aitäh, Sven, järgmisena. aitäh, et te täna siia tulite. mul on kaks lühikest ja täpset küsimust. kõigepealt eh, nende rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite eh, sisu kohta. Eh, te olete oma ettepanekust välja jätnud viite avalikule huvile. komisjon esitas küsimuse, milles viitas sellele, et tegemist on väga olulise muutusega, muutusega, mis tõstatab küsimusi, sellepärast et raamatupidamusaruandluse tulemused on tihtipeale avalik hüve ja nüüd on see viide välja jäetud. meie peame seda äh, kahtlaseks arenguks ja me tahaksime kuulda teie seisukohti selles osas. kui kaugele te olete konsultatsioonide protsessidega selles küsimuses jõudnud? teine küsimus on seotud ühe minu lemmikteemaga. Need on riigipõhised aruanded. jah, meie juhataja juba ootab seda küsimust meil oli kahe tuhande üheksandal aastal selle teemal väga huvitav arutelu teie eelkäija härra Tweediga parlament äh, on korduvalt äh, meie, nii meie komisjonis kui ka täiskogul äh, asunud positiivsele seisukohale nende riigipõhiste aruannete kohta. proua Jolie, kes on arengukomisjoni esinaine, saatis kirja härra Tweedile nõudes selgitust pärast härra Tweedi siinset sõnavõttu. kahjuks me aga vastust ei olegi saanud minu arvates on see pisut imelik, sellepärast et äh, tegemist on as-, äh, siis nii-öelda kommunikatsiooniprobleemiga. Äh, demokraatlikult valitud parlamendisaadikutel peaks olema võimalik pidada teiste institutsioonidega dialoogi ja dialoog tähendab seda, et kui esitatakse küsimus, siis saadakse sellele ka vastus nii et, et ma tahaksin teada teie seisukohta riigipõhiste äh, Äh, raamatupidamisstandardite rakendamise olukorra kohta. ja äh, ma loodan, et me saame sellele küsimusele, mis me teie eelkäijale esitasime, ka kirjaliku vastuse, aitäh! aitäh, härra Kiigold! Äh, kõigepealt minu arvates ei ole õige, et me oma strateegilistes dokumentides Äh, oleme viited meie töö avalikule mõõtmele välja jätnud. meil on terve lõik sellele teemale pühendatud. suurema osa oma elust olen ma tegutsenud avalikkuse huvides ning ma usun endiselt, et ma, ma ka praegu tegutsen avalikkuse huvides, aga milli-, milli, mis mõttes on meie töö avalikkust huvitav? Äh, kitsas tähenduses meie töö eesmärk on investorite huvide kaitsmine, nemad on äh, meie peamised tarbijad, nemad peavad äh, suutma usaldada neid arve, mida ettevõtted, kuhu nad on investeerinud, esitavad. ma arvan, et Äh, turumajandused ei saa elada ainult reeglite põhjal, vaja on ka usaldust. ma usun, et meie töö on väga oluline just nimelt selle usalduse tekitamise vallas usaldusväärsed äh, finantsaruanded on usalduse aluskiviks või üheks aluskiviks meie äh, turumajanduses. nii et, et minu arvates meie tööl on vägagi oluline avalikkust huvitav mõõde ning see on kindlasti välja, kindlalt välja toodud ka meie strateegilises dokumendis. mis puudutab nüüd neid riigipõhiseid aruandeid, selles vallas mul väga suuri kogemusi ei ole, ma tean, et seda tehakse. ma hea meelega hoolitsen selle eest, et oma kirjale vastuse saate. ma tean ka seda, et me just avaldasime äh, konsultatsioonidokumendi oma tulevase tegu, tegevuskava kohta me eh, oleme just eh, avalikkuselt küsinud, et mida nad, mida nad meid ootavad. ma tean, et, et tegemist on tõesti väga delikaatse teemaga, mis Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline. Eh, mitmeid viise on, kuidas teie eesmärke saavutada, näiteks läbi finantsaruandluse USA-s on püütud äh, probleemi lahendada läbi reguleerimise, äh, võib-olla on ka teisi võimalusi, aga mulle praegu ju öeldakse, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, strateegiline missioon on just avalikkuse huvide teenimine läbi finantsaruandluse aga nagu ma ütlesin, ma olen valmis selle kirja kaasa võtma ja hoolitsema selle eest, et te sellele ka korraliku vastuse saaksite. Äh, võib-olla siin on väike arusaamatus, ütleb härra Kiiglund. Äh, kas on erinevus selle vahel, mida te nimetate oma strateegiliseks dokumendiks ja äh, teie nõukogu põhikirja vahel? mina esitasin küsimuse just äh, selle põhikirja kohta, kas tegemist on ühe ja sama dokumendiga või erinevate dokumentidega ja äh, kui need on erinevad dokumendid, siis äkki te vastaksite minu küsimusele uuesti. Need on erinevad dokumendid, aga ma olen täiesti kindel, et ka meie põhikirjas on seda avalikkuse huvi mainitud. ja kui ei ole, siis tuleb see sinna sisse panna aitäh, teil on täiesti õigus, et see riigipõhine aruandlus äh,, sellega tegeldakse. nagu ma teile enne eraviisiliselt ütleme, äh, me, me ei taha, et äh, meie reguleerivad ametkonnad hakkaks ütlema, oodake ära, kuni äh, Rahvusvaheline Raamatupidamise Standardite Nõukogu midagi teeb ja jällegi vastupidi. Antolin järgmisena Muchas gracias, eh, gracias por su compare-. suur tänu. kõigepealt lühike küsimus. ma toetan seda, et äh, hakatakse tegema riigipõhiseid aruandeid, see on väga tähtis ka selle parlamendi paljude fraktsioonide jaoks. me peame säilitama raamatupidamisaruandluse rahvusvahelise äh, võrdlemise võimaluse. paar aastat tagasi üks suur äh, Saksa pank tulemusinstrumentide hindamisel äh, leidis, et äh, Ameerika hindamise kohaselt olid tuletisinstrumendid viis korda rohkem väärt kui Euroopa standardite järgi ja ei või olla võimalik, et asjad on erineva väärtusega. nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda probleemi lahendada. siis teine küsimus, te rääkisite ka finantsreformist ja raamatupidamise aruandluse reformist. finantsreformid on üks asi ja raamatupidamisstandardid on teine asi, minu arvates. majanduslik olukord on veel kolmas valdkond, mis on sul sellega seotud, aga mida tuleb eraldi vaadelda. meil on vaja investeeringuid selleks, et majandus tuleks kriisist välja ja me peame hoolitsema selle eest, et kõikumised turul ei tooks endaga kaasa valuuta kõikumisi, see peaks olema meie eesmärgiks pikaajaliselt, see niimoodi võib-olla oleks ka konkurentsimoonutusi võimalik vähendada. Um... suur tänu! Te mainisite kahte väga-väga olulist teemat. Te ütlesite, et et praegu on väga suured erinevused äh, selle vahel, kuidas esitlevad äh, asju Ameerika äh, finantsasutused ja IFRS-i kasutavad. ja see on tõsi, suur erinevus on see, et IFRS-ide puhul, kui pank on väga aktiivne tuletisinstrumentide turul ja paljud seda on, siis nad peavad need tuletised kõik ära näitama ka äh, Äh, bilansis. Äh, Ameerikas aga äh, võib olla nii, et need kohustused ja varad lihtsalt tasaarveldatakse, mis tähendab seda, et bilansimahud on märksa väiksemad. ja ma üldiselt arvan, et kui Euroopa pankadel lubatakse tuletisinstrumentidega käituda nii nagu Ameerika pankadel, siis äh, oleksid Euroopa pangad ilmselt kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti väiksemad öö, oma varade mahult, kui nad on praegu. ausalt öeldes mina arvan, et meie riigid, meie reeglid on õiged, sellepärast et kohustused on kohustused ja varad on varad, tuletisinstrumendid on suure riskiga instrumendid, nad ei peaks olema kusagil seal alamärkus, allmärkuse tasandil, vaid peaks olema selgelt bilansis kirjas, enne kui äh, Eh, minust eh, sai eh, parlamendiliige, olin ma väärtpaberituru juht ja enne seda, kui ma, vahetult enne seda, kui ma Hollandi finantsstandardite ameti üle võtsin, tabas majanduskriis, see ei ole ilmselt minuga seotud, ma loodan vähe, väga, väga aga selle poolest ma oma selles töös nägin statistikat Euroopa ja Ameerika pankade vahel ja tundus, et et Euroopa pangad on märksa suuremad kui Ameerika pangad. see nii ei olnud. Need olid, pangad olid põhimõtteliselt ühesugused, kuid Ühendriikides äh, käituti tuletusinstrumentide peegeldamisega bilanssi hoopis teistmoodi ja sellest see suur erinevus tuligi. mina olin samuti reguleerija ja oleks pidanud olema suhteliselt nutikas turgudest arusaaja. aga kujutage ette, mõni investor, kellel ei ole selliseid teadmisi nagu mul, kui segadusse tema võib sattuda ja valesid otsuseid teha ja sellepärast on väga oluline, et maailmas kehtiks üks ja seesama standard. just nimelt selliste inimeste kaitsmiseks, et, et inimesed tõesti saaksid võrrelda ühte panka teisega, vaatamata sellele, kus see pank parajasti asub maailmas. ja teine küsimus mar-, eh, turgude volatiilsuse kohta eh, kriisi tipphetkel see suur paanika. Eh, ma räägin sellest eelmisest tipust enne praegust aastal kaks tuhat kaheksa pärast Lehman Brothersi eh, kokkuvarisemist oli väga palju neid, kes ütlesid, et aruandlus eh, ainult hoogustab turgude eh, kokkuvarisemist, sellepärast et ta, et aruandlusest tuli välja turgude väärtus. ma kujutan ette, et jah, võib-olla emotsioonide ajal tollel hetkel, kus kõik turud äh, olid vabalanguses, inimesed tõesti arvasid, et võib-olla selles on see põhjus, kuid kui me vaatame ikkagi ratsionaalselt asjale, vaatame, mis tegelikult juhtus, kui me vaatame äh, arve pärast kriisi puhkemist ja seda, kui paljud pangad tegelikult äh, kahju kandsid järgnevatel aastatel, siis need kahjud olid palju suuremad, kui aruandlus esialgu üldse näitaski. ja see tähendab seda, et me ei näidanud äh, liiga palju turgudele, vaid hoopis liiga vähe. ja sellepärast me praegu koostamegi uut nii-öelda oodatud kahju, prognoositava kahju mudelit välja turgude jaoks, selleks et pangad saaksid siis paremini aru ja varem, millised kahjud ilmselt kaasnevad äh, kriisi korral. suur tänu, kui on veel küsimusi, siis palun andke märku. ma ise küsin ka nüüd paar mulle ausalt öeldes pakub suurt huvi see varade ja kohustuste eraldine, eraldi arvestamine, mis on Ühendriikide ja Euroopa Liidu süsteemide peamine erinevus. Euroopa on valinud selle tee, et me tahaksime, et neid hinnatakse erinevalt ja sellepärast on see kirjas ka Solvency kahes, seda, et kohustused ja varad peavad olema eraldi hinnatud, aga kas te saaksite paari sõnaga kommenteerida seda, et kui näiteks vara ja kohustuse vahel on seos, näiteks nagu kindlustusmudelite puhul, et tekib näiteks äh, seos äh, nende kindlustussummadest, mida te maksate seoses äh, varadega. ja siis hoopis teine küsimus oma sissejuhatuses ütlesid, et, et et riskivabasid äh, varasid enam vist ei olegi. mulle on see väga suurt huvi pakkunud riigivõlgade ja pankade kapitalinõuete küsimuses. ja võib-olla äh, on osaliselt põhjus just nimelt selles meie riigivõla suurusosas kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas seda probleemi lahendada, eriti riigivõla küsimuses? Äh, eriti arvestades seda, et see ilmselt ei kujune väga tsükliliseks. kapitalinõuete osas siin on äh, jah, võib-olla üks variant see, et äh, riskide kaalumissüsteemi muudetakse aga see on natukene keeruline või on, tuleb sisse mingisugune uus äh, süsteem. kuidas raamatupidamisseisukohtadelt, äh, seisukohast äh, seda võiks lahendada? on teil mõtteid? E, ja härra Hooger varsti ütleb, et mul on mõtteid küll, kuid ma ei räägi siin võib-olla standardi loojana. kõiges rohkem avas minu silmi selle kohta see süsteem, mis te kapitalinõuete direktiivis ja Baseli riskide kaalumise süsteemiga kavatsete sisse hääletada, on see, et juhtub see, mis juhtus Iirimaal. Iirimaa kolm-neli aastat tagasi oli täiesti riigi võlata ja kõik arvasid, et Iirimaa on üks kõige turvalisemaid riike Euroopas. kolm A reiting valitsuse võlakirjadele, te olete ju nüüd ise näinud, mis Iirimaast sai. ja täiesti selge on see, et riskivabasid varasid ei ole. praegu on Saksamaa superturvaline, kuid samas nende riigivõlg on kaheksakümmend protsenti ja kui Saksamaa peaks, peab nüüd veel seda suurt abikava ka Euroopas äh, rahastama, siis äh, see on, läheb nende jaoks väga kalliks ja kas ta jääb siis kolme A reitinguga? ja praegu on kõigile jaoks täiesti äh, võimatu mõelda seda, et, et Saksamaal ei oleks kolm A-d, aga, aga keegi ei oleks arvanud seda ka Ühendriikide puhul. ja ometigi asjad läksid teistmoodi. väga riskantne on minu meelest see, et Eh, finantstööstuses on käibel selline kapitalirežiim, eh, kus eh, osade varade puhul ei to-, tule mitte midagi reservi panna, mingit kapitali, näiteks nagu riigi võlakirjade puhul, riigi puhul, kus on kolm A-d. enne kui see majanduskriis lahvatas, näitas enamus pankasid Baseli reeglite järgi väga terveid näitajaid, kümme, kaksteist protsenti kui me oleks vaadanud aga neid näitajaid, tavalisi raamatupidamisarve, siis ma oleks näinud, et enamusel oli üks-kaks protsenti kapitali ja kui sealt välja võet-, võtta vähemusosanike eh, huvid, siis eh, oli see kapital lõpuks null või isegi miinuses ja kui tuleb kuidagi lihtsalt äh, selgitada seda, miks me kriisi oleme jõudnud, on see, et me lasime oma finantsturgudel nullkapitaliga tegutseda. ja sellepärast meie süsteem ongi nii haavatav ja sellepärast ma arvan, et on väga riskantne juurutada sellist süsteemi, kus on võimalik endale ette kujutada, et osad asjad ei ole riskantsed. ja siis teie teine küsimus, väga hea küsimus jällegi. Äh, kui vara ja kohustuste vahel on väga selge seos, kas sellega tuleb arvestada? loomulikult, enamus äh, tänaseid elukindlustus äh, tooteid Euroopas on otseselt seotud äh, selle poliisiga, mis on poliisi omanikule müüdud, kus äh, selle investeeringu eest, mis poliisi omanik on teinud, saab mingi teatava tulu. see tulu, mida lubatakse poliisi omanikule, on otseselt seotud nende varade saatusega nende varadega, mida kindlustusettevõte on investeerinud, siis me ei saa siin jah, muidugi näha mitte mingisugust volatiilsust, sest need mõlemad liiguvad üles ja alla ühtemoodi. kui turud lähevad üles, siis ka poliisi omaniku varad lähevad üles, kui, kui turud kukuvad, kukuvad ka need. ja me tahame tõesti selliseid raamatupidamisstandardeid selles osas, et kui on väga selge finantsseos kohustuste ja varade vahel, siis peaks ka raamatupidamisesse täpselt niimoodi kajastuma. suur tänu, ütleb proua esinaine, kas on veel lisaküsimusi? kui ei, siis tundub, et kõik on rahul. meil on veel paar minutit. tegime aja tasa. kas teil on veel midagi omalt poolt öelda? tundub, et ei, ütleb härra Hogervorst, me peamistest küsimustest rääkisime, olukorrast maailmas ja finantskriisist rääkisime, tahaksin tänada siinkohal siis teid veel tähelepanu eest ja hea meelega tulen varsti uuesti äh, teie sõnu kuulama ja, ja tänased sõnumid viin edasi ja loodan niipea kui võimalik teile saa-, anda ka vastused. suur tänu, ütleb proua esinaine um,. We've got about a, a ten meil on nüüd umbes kümneminutine paus, enne kui hakkame rääkima Keskpanga aastaaruandest.

okay, everybody, we are more or less at the. niisiis, äh, me oleme enam-vähem graafikus. Kay Mitchell on veel kadunud, äh, ta ilmselt jääb hiljaks. aa, teie võtate tema nimel sõna hoopis. hästi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 aga loodetavasti ta jõuab siia, niisiis Euroopa Keskpanga aastaaruanne, muudatusettepanekute läbivaatamine ja annan sõna raportöörile, Ramon, palun. Thank you very much, madam chair. aitäh, kallid kolleegid mul on väga hea meel et selle üle, et paljud teist pidasid seda raportit tähelepanuvääriliseks, kakssada kakskümmend üks muudatusettepanekut on esitatud. Ehm, ja ma leian, et äh, vastastikuse mõistmisega ja hea tahte korral saame me kompromissmuudatusettepanekuid äh, koostada. nagu te teate, äh, see raport on üsna eriline. kui paljud meist oleks arvanud, et Keskpank peab hakkama ostma võlakirju selleks, et hoida ära mõnede riikide pankrotti Äh, sündmused on arenenud äh, palju kaugemale, kui me oma hullemateski äh, unenägudes oskasime ette näha. kui pank ei oleks turgudele, turgudele sekkunud möödunud aasta augustis, siis praegu oleks olukord veelgi hullem. me peame suunama oma jõupingutused uue raamistiku loomisele, mis vabastaks Keskpanga sellest koormast. meil on vaja vahendeid ja kui vaja, siis ka institutsioone, äh, mis suudaksid luua uue raamistiku äh,, aitamaks Euroopa riikidel nendest kriisi, sellest kriisist väljuda nii kiiresti kui võimalik ja samuti uusi kriise vältida mis puudutab nüüd äh, Keskpanga tegevuse tulemusi, siis me nõustusime koos äh, Sotsiaaldemokraatide Rahvapartei ja Rohelistega, et ajutised meetmed peavad olema ajutised, kuigi äh, kriisi kontekstis olid need meetmed vajalikud. konkreetsemalt, Rahvaparteiga leiame me, et et Keskpank peab väga karmilt suhtuma tagatiste küsimusesse ning äh, panga suurenev finantsvõimendus on midagi äh, sellist, millel tuleb silm peal hoida. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et Rahvapartei variraportöör Kay Mitchell, kes siin ei ole, on nõus sellega, et on vaja Euroopa Riigikassat ning Euroopa rahandusministrit. minu jaoks on see äärmiselt oluline. Euroopa Riigikassa on vajalik selleks, et Euroopa saaks, Euroopa Liit saaks ühel päeval koguda makse ja omada oma vahendeid. sotsiaaldemokraatidega ning eriti härra Kutašega oleme me üksmeelel selles osas, et Euroopa peab minema integratsiooni teel kaugemale. tõepoolest, me ei mõista solidaarsust ja eelarvedistsipliini samal moel, aga ma arvan, et me jõuame kompromissideni härra Kiigulalt ja Rohelised on samuti äh, tulnud välja mõnede heade mõtetega. mina olen nõus, et väga oluline on läbipaistvus ja samuti tehnilised teadmised. Äh, ma tuginen, äh, Sven, paljudele sinu muudatusettepanekule, sest et nad on kooskõlas Euroopa eelarvealase integratsiooniga. ma jagan teie seisukohta, et meil on vaja rohkem informatsiooni ning nüüd, mis puudutab kuue fraktsiooni muudatusettepanekuid, siis kuigi meie ideoloogilised vaatenurgad on äh, väga erinevad selles osas, kuidas Keskpanka tuleks juhtida, me üritame teha koostööd nendes valdkondades, kus me saame kokkuleppele jõuda. näiteks rahanduspoliitika roll äh, finantsmullide tekkes ning äh, minu jaoks väga oluline punkt äh, on seotud läbipaistvusega äh, Äh, mul on hea meel, et äh, väga vähe on selliseid äh, muudatusettepanekuid, mis leiavad, et Keskpanga juhatuse istungite protokolle ei tohiks avalikustada. iga kord, kui ma loen ajalehest uudiseid Keskpangas toimunud hääletuse tulemuste kohta, tunnen ma puudust sellisest läbipaistvusest Euroopa Keskpanga puhul Äh, me oleme kuulnud siin äh, jutte vastuoludest äh, panga nõukogus. möödunud augustis mõned nõukogu liikmed ei toetanud seda, et keskpank ostis järelturgudel Hispaania ja Itaalia võlakirju Äh, need lahkhelid jõudsid äh, mõned päevad hiljem ka äh, aja, ajakirjanduse veergudele, aga osaliste käitumise põhjusi ei olnud välja toodud ma leian, et nende protokollide avalikustamine aitaks paremini mõista langetatud otsuseid ning protokollide avaldamine Äh, võimaldaks äh, inimestel ka äh, paremini prognoosida panga järgmisi samme. täielik läbipaistvus peaks olema Euroopa projekti peamiseks tunnuseks Äh, tahaksin äh, meelde tuletada teile ja teiste, teistele variraportööridele, et järgmisel äh, kolmapäeval kell üksteist toimub meil kohtumine kompromissmuudatusettepaneku osas. ma saadan täna või, või siis homme hommikul teile need kompromisside ettepanekud ja loomulikult võtke minuga ühendust, kui teil on vaja infot selle või teil on küsimusi seoses selle raportiga, aitäh! Ähm. aitäh! härra Kutas. mulțumesc, doamna președinte. suur tänu, proua esimees. kohe alguseks tahaksin korrata seda, mida ütles kolleeg Tremosa. seda nimelt, et Euroopa Parlamendil on ilmtingimata vaja näidata toetust Euroopa tasandil kriisile lahenduse leidmiseks tegemist on kriisiga, mida mi, iseloomustab puudulik solidaarsus erinevate liikmesriikide vahel. üritan siin ka ise ühist perspektiivi välja töötada ja ma sõnastasin väga selge sõnumi ühtehoidmise ja solidaarsuse osas. ma toetan seda Keskpanga püüdlust leida pro-, lahendus äh, riigi võlgade probleemile, aga meil on vaja ka pikaajalist lahendust nagu äh, liidus maksuliidu loomine, ühisvõlakirjade sisseviimine ja nii edasi. siis muudatusettepanekud, mida tegi minu fraktsioon. või mis tulid sellest komisjonist, siin üritatakse ikka ja jälle uuesti saavutada tasakaalu Euroopa Liidus, väga tähtis on majanduse väljaaitamine kriisist, meil tuleb leida meetmeid töökohtade loomiseks, meil on vaja ka lisameetmeid välja töötada selleks, et kriisist välja tulla. nagu näiteks äh, tuleks meil luua Euroopa Valuutaliit, meil tuleks äh, tõhusust parandada, meil tuleb äh, luua stabilisatsioonimehhanisme ja meil on väga palju erinevaid näiteid, mida, mida oleks võimalik ära teha. ma olen veendunud, et meil õnnestub leida äh, ka kompromiss ja ma olen nõus tegema koostööd nii härra Tremosa kui kõikide teiste muudatusettepanekute tegijatega. ja ma olen täiesti veendunud, et juba järg-, sellel nädalal saame me esimesed kompromissettepanekud, härra Tremosa lubas, et need tulevad juba kas homme või ülehomme ja ma loodan, et pärast seda on meil võimalik veel kokku tulla ja seda kõike läbi arutada. kes? kas keegi esindab Guy Mitchell'i? võtame kõigepealt variraportöörid, Sven, palun. suur tänu, Ramon, selle ülevaate eest ja nende selgituste eest erinevate muudatusettepanekute vahel on äh, palju kattuvust ja üsna paljuski liigume ühes suunas, mõned tavapärased küsimused tuleb veel lahendada kompromissides, üks asi ja sa viitasid sellele ka alguses, mis minu meelest on oluline, on nimelt äh, valuutafondi, valuutapoliitika äh, mullide vältimiseks me peaksime natukene täht-, täpsemalt läbi rääkima Keskpangaga selle, äh, selle seose, see küll äh, hinnastabiilsuse definitsioonis ei ole täna sees, kuigi osad äh, efektid, mille toovad kaasa pikaajaliselt madalad inst-, intressid, ähm, põhjustasid neid mulje ja EKP, EKP seirepoliitikas üks kõige suuremaid probleeme just see ongi ja me peaksime leidma mingi täpsema sõnastuse. väga paljud äh, muudatusettepanekud, sealhulgas ka sinu enda omad, räägivad selles, et äh, erasektori võla kasvu tuleks ka arvesse võtta. see on ju põhimõtteliselt sellesama <laughs> medaljoni münditeine külg olen täiesti nõus äh, selle läbipaistvuse punktiga, seda peaks rohkem olema, Silvi Goulart äh, enam-vähem samas suunas liikus, äh, probleem ei ole mitte ainult protokollis, vaid ähm, härra äh, Trichet ütles, et äh, hüvit-, täishüvitise puhul ei ole probleeme, kuigi osa äh,, väike osa sellest äh, on, osa sellest tagatisest on kasutatud pankade poolt praegu, aga üldsumma ei ole nii tähtis. kui me räägime üksikute institutsioonide maksejõulisusest ja seega loomulikult tekib küsimusi ja nii palju, kui meie sellest aru saame, see ei ole kõik nii äh, läbipaistev, kui võiks olla, et mida lubatakse tagatisena ja mida ei lubata ja et milliseid nii-öelda allahindlusi selles osas tehakse ja see on tekitanud väga palju küsimusi Keskpanga tegevuse osas. ja et Keskpank oma hinnangute tagatise hindamise osas äh, Äh, on suhteliselt äh, palju vigu teinud, sellega ma piirdusin, kuid siiski ühte asja märgiksin, äh, mis on meie komisjonile väga oluline ja milles osas ma olen täiesti nõus sellega, mis raportis on öeldud. keskpank on pidanud üle võtma üsna mitu ülesannet, mida neil esialgu ju ei olnud ülesannete seas ja väga paljud liikmesriigid ütlevad, et me ei taha, et keskpank need ülesanded üle võtab. aga samas me ka ei taha et valitsused omavahel koostööd teha ja niimoodi neid ülesandeid täita. meie ei peaks sellesse lõksu langema, kui me tahame Keskpanka ja Keskpanga peamist ülesannet kaitsta, siis on täiesti selge, et meil on vaja öö, äh, sügavamat fiskaalliitu ja te olete juba ka reastanud kõige olulisemad punktid, mis tuleb täita ja ma arvan, et me peaksime seda raportit ära kasutama selleks, et, et sellest kõigest rääkida. me ei saa jätta keskpanka sellesse õnnetuse seisu, kus ta peab võtma otsuseid, mida mujal ei võetud ja kus tegelikult oleks otsuse langetamiseks vaja suuremat demokraatlikku legitiimsust. see on keskpanga poliitikate puhul minu jaoks praegu peamine probleem. ja seega ma arvan, et meie sõnavõtt peab olema selge ja me ei peaks siin äh, Äh, sogama vett äh, selles osas, et probleem on. probleemiks aga ei ole äh, keskpank, vaid pigem tuleb Euroopas luua ikkagi selliseid institutsioone, mis on oma ülesannete kõrgusel. proua esinaine, jah, tegemist on Keskpanga aastaaruandega aastast kaks tuhat kümme, et meie aruanne peaks olema aruanne Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta aruande kohta, aga pole midagi Äh, nüüd on see meie aruanne. Sven Kiigold äh, ütleb, et me peaksime natukene poliitilisemad, proua esinejana ütleb, tegelikult on asi põnevam ja võib-olla me võiksime siinkord, siinkohal teinekord pealkirja muuta ja härra Huntis järgmise. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή suur tänu ja ma tahaksin kõigepealt äh, tänada omalt poolt ähm, Ramoni, meie raportööri. ma kuulasin äh, suure huviga tema sissejuhatust ja ta oli valmis äh, koostööks ja meie omalt poolt siis vastame sellele valmisolekule. et öö, oleme siis valmis sellega, et ka meie muudatusettepanekuid võetakse kuulda ma täpsustaksin seda, et meie muudatusettepanekuid aga ei saa siin põhjendada ainult ideoloogia erinevustega. väga palju meie muudatusettepanekutest ei sõltu sugugi mitte mingisugustest ideoloogilistest erinevustest. Need on muudatusettepanekud, mis puudutavad otseselt Keskpanga tegevust eh, eelmisel aastal võttes arvesse seda, et aastal kaks tuhat kümme, rääkimata veel aastast kaks tuhat üksteist, elasime me läbi väga tõsise kriisi, mis iganes omadussõna te siin kasutate, aga ütlegem, ütelgem siis sügava, elasime läbi sügava eurotsooni kriisi. me ei, ei saa keskpangalt, aga võtta ära äh, igasugust vastutust. kuid jah, äh, keskpank ei vastuta üksinda selle äh, kriisi eest, kuid vastutab praegu olukorra kujunemise eest osades euroala riikides ja sellepärast me sellised muudatusettepanekud olemegi esitanud. meie tahaksime, et keskpank ei äh, äh, teeks ainult jooksvaid otsuseid kriiside korral, sellepärast et kui me sellisel olukorral laseme jätkuda, siis me ei reguleeri äh, sugugi neid probleeme, mis meie ees on, tõhusalt me peame reageerima äh, argumenteeritumalt teatud meetmete järgi, mida me kaitseme kõigepealt, mida me teeme äh, reitinguagentuuridega. kõik on rääkinud sellest, et reitinguagentuuride roll on olnud kahjulik, kuid mitte midagi ei ole selles osas tehtud raportor on ka sellele mõelnud, me oleme sellest rääkinud mitu korda, kuid mingisugune äh, lahendus tuleb leida, midagi tuleb ka selles osas ette võtta. teiseks, meie toetame ühisvõlakirju. Äh, me mõistame muidugi seda, et nendest ainult ei piisa probleemi lahendamiseks. keskpanga põhikirjas on peamine eesmärk tagada hinnastabiilsus, see on keskpanga ülesanne, kuid võib-olla peaks seda põhikirja vastavalt uutele olukordadele ka uuendama aga igal juhul ma tahaksin tänada raportööri eh, hea tahte ülesnäitamise eest. ka meie teeme jõupingutusi, et leida ühtsed kompromissid, mis on vastuvõtlikud kõigile. suur tänu, Silvi Kulah! Oui, merci Madame la Présidente. Donc rapidement deux. Suur tänu, lühidalt kaks küsimust, eh, härra raportöör on äh, väga head tööd teinud ja palju on juba räägitud, kuid ma rõhutaksin seda, mida ütles Sven. Euroopa Keskpank, äh, kas te ei peaks jääma maine äh, ja sellise aruandega tihti see nii on, et tegemist on isoleeritud institutsiooniga jah, probleem on selles, et nad on pidanud äh, astuma samme, mida nad, äh, milleks nad tegelikult võib-olla valmis alati ei olnud, härra Trichet ütles seda sellepärast, et teised institutsioonid on jätnud oma ülesanded täitmata. ja väga oluline on rõhutada siin see, et tuleb Euroopas leida siiski selline lahendus, mille alusel Keskpank saaks oma peamist eesmärki täita, kuid mitte isolatsioonis Äh, siis äh, mulle tundub, kui me võrdleme seda, mis toimub praegu euroalas sellega, mis äh, toimub teiste keskpankadega, peame me siiski ühele asjale tähelepanu pöörama nii Ühendriikides, Jaapanis kui ka mujal on ühtne vääring, kuid ka üks võlg. tõsiasi, et üks nõukogu juhatas, juhat-, liige võtab mingisuguseid seisukohti, see üldiselt ei mõjuta Ühendriikide võlamäära. mina küll toetan läbipaistvust, jah, kuid praegu öö, eh, võib turgudel eh, kõik muutuda, kui üks riik vastandab end teisele või sellele, selle järelmõjud. Eh, ja see praegu mind natukene häirib sellepärast et me näeme siin jällegi eraldusjoonte tõmbamist, mis Euroopa ühtekuuluvusele tugeva hoobi annab, sellepärast et meie süsteem, me küll võrdleme neid teiste süsteemidega, kuid päris samasugune see meie süsteem siiski ei ole. kas on veel sõnasoovijaid? Ramon, Astrid Lulling, palun. proua esinaine Ehm, ega ma ei ole hästi kursis selle raportiga, mul on teised prioriteedid praegu, kuid eh, mõned mõtted siiski loen nimelt ajalehest, et eh, üks sakslane tahab Trichet tuua kohtu ette, sellepärast et Trichet pole oma, et on oma võimu ületanud. homme on meil ilmselt võimalus esitada härra Trichele konkreetselt küsimusi tema ettevõtmiste osas. ja ka selle sakslase nii-öelda lükke osas. mina olen alati härra Trichet kaitsnud, minu meelest on härra Trichet ainus, kes tegutses, kui kõik teised äh, pildilt kadusid, komisjon ja teised või kui mõned valitsused või pealinnad äh, võtsid nad, kuidas seda nüüd öeldagi äh,, ilusti, võtsid, ütleme siis nii äh,, selliseid samme, mis oleks võinud jätta astumata. aga äh, variraportöörina äh, meie variraportöör juba rääkis meie muudatusettepanekutest, härra Poledo ja teised, kuid minu küsimus mida raport äh, ütleb selle komisjoni ettepaneku reitinguagentuuri kohta, härra Mitchell tahab selle välja võtta tekstist. loen siin Saksamaa ajakirjandusest, et härra Westerwelle, kes on Saksamaa välisminister, kirjutab artik-, artikleid, kus ta ka kutsub üles reitinguagentuuri loomisele ja ma tahaksin teada, mida raportöör sellest arvab. kas meil tõesti sellist agentuuri on vaja, suur tänu uh,. Sven, you've got a little comeback. Sven Kiigold, sul on veel üks küsimus. väga lühidalt. Man darf nicht alles kallis proua Lülling, Saksamaal ei peaks kõike väga tõsiselt võtma, mitte ainult neid pidevaid kaebusi, mida esitatakse kohtutele Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa Liidu lepingute vastu. aga nüüd see küsimus Euroopa reitinguagentuuri kohta, see on praeguse valitsuse koalitsioonilepingus kirjas siiamaani pole valitsus mitte kuidagi selgitanud, täpsustanud, kuidas reitinguagentuur peaks toimima, millisest mudelist lähtutakse, meie ootame seda vastust juba ammu. Euroopa Parlament Wolf Klintsi raportiga juba nõudis Euroopa reitingu sihtasutuse loomist, seepärast ma ei saanudki aru, miks siin see kustutus tehti, me oleme juba palju kaugemale jõudnud. ja nüüd suure üllatusega kuulsin et komisjonis ei ole selgust selles osas, kas järgmises äh, reitinguagentuuride reformimise voorus tuleks äh, seda ettepanekut Äh, kaasata või mitte, seepärast ma leian, et on väga õige veel kord see välja öelda ja öelda, et meil Euroopa Parlamendis on ühine seisukoht. mitte, et me ei ütle, et me tahame, et kõik oleks avaliku sektori käes, vaid me ütleme, et äh, finantsteenuste väljastajad uuringute rahastamise kõrval peaks olema ka teistsuguseid võimalusi, et meil oleks teatud süsteemsus reitinguturgudel ja sellepärast me nõuame ka reitinguagentuuri loomist ja ma arvan, et selles osas oleme me juba ammu kokkuleppele jõudnud, nii et kui eh, Guido Vestervelle võiks nüüd anda oma panuse selleks, et valitsus lõpuks eh, teeb mingi ettepaneku, siis võib-olla tõesti võiks seda ka ükskord elus tõsiselt võtta okay, I think that's exhausted everybody. jah, tundub, et kõik äh, on no, äh, oma küsimused saanud esitada, ainult Ramon, sinul on veel midagi öelda. suur tänu, proua esinaine. mis puudutab reitinguagentuure, siis võib-olla oleks üks võimalik lahendus see, et me tooksime lisa äh, pädev suureneks konkurents nende vahel, reitinguagentuurid mängivad ka tulevikus väga suurt rolli, kuid äh, nende oskused peavad olema natukene täpsemad äh, ja nad ei tohiks ka nii kallid olla. võib-olla üks lahendus oleks äh, avaliku sektori nii-öelda reitinguagentuuri loomine, härra Klints on ka sellest vist rääkinud mitmes artiklis, miks mitte. loomulikult need avalikud äh, reitinguagentuurid Euroopa tasandil äh, oleksid äh, kõige õigemad institutsioonid hindamaks riigivõlga ja, ja seda, palju see, kui määrav see on aga kindlasti konkurents ja oskusteadmised peaksid reitingud agentuuride puhul olema tagatud paremini kui praegu. nagu ma selle raporti tutvustuses ütlesin, kirjutasin ma selle raporti kokku juulis-augustis. ehk teisisõnu, selle suvise kriisi ajal. ja kirjutasin selle Vahemere liberaalina mulle meeldib see väljend Vahemere liberaalne, sellepärast et äh, meid on õite vähe siin majas. aga väga huvitav oli minu jaoks rääkida nendest asjadest, mida eurooplased meilt nõuavad ja et millised on võimalikud lahendused nendele nõudmistele. ja me oleme kõik nõus ilmselt selle tõsiajaga, et et äh, keskpank ma-, mängib juba peaaegu äh, eelarvestaja rolli ja ta ei peaks seda tegema oma põhikirja järgi. me peame kuidagi äh, ühenduse äh, institutsionaalset ülesehitust äh, kohandama nii, et keskpank seda ülesannet täitma ei pea. kui mul, kui ma ei eksi, siis Olli Rehn mais kaks tuhat kümme tegi ettepaneku anda Finantsstabiilsusfondile pädevuse osta võlakirju turgudel üles selleks, et vältida võlakriisi. tulemuseks oli aga see, et liikmesriigid ütlesid selle sel-, sellele selgelt ei. ja ilma sellise Euroopa öö, lahenduseta oleme me kogu aeg nagu noatera peal ja tegelikult ei tea, millal see nuga lõikab, millal ühele või teisele riigile maksed lihtsalt peatuvad. ja tõesti, see Keskpanga aruanne on, on see koht, kust rääki-, kus rääkida äh, Euroopa fiskaalsest lähenemisest, milline see miinimummääral peaks ole-, määras peaks olema. nii et ma arvan, kallid kolleegid, et me võtame ka selles küsimuses pragmaatilise lähenemise ja et ilmselt kujuneb äh, suhteliselt lihtsaks äh, jõuda kompromissideni, kompromissideni ja et me saame välja saata tugeva sõnumi komisjonile, nõukogule, liikmesriikidele ja kodanikele, et äh, et me oleme ühtsel seisukohal selles, kuidas seda kriisi vältida või pigem, kuidas vältida järgmist riiki, kriisi. aga veel Sylvie Goulardile protokollide kohta, et tõesti see võiks olla eh, eraldusjooni tõmbav, kuid samas, kui me neid protokolle ei eh, avalikusta, siis see on tegelikult meie rahandusliku lõimumise ja, ja rahaliidu üks eh, tõsiseid puudujääke sellepärast, et see rahaliit on minu meelest minule kui Vahemere liberaalile olnud stabiilsuse kantsiks. ma ütlesin oma avasõna Eurota oleks äh, Hispaania ilmselt kannatanud Corralito all ehk äh, pangakontode külmutamise äh, all. nii et suur tänu Euroopale, et me seda vältisime. Te võite naerda selle peale, aga Vahemere liberaalina ma kordan neid sõnu. see liit mis meil on, kui see, kui see tõesti protokollide avalikustamisele vastu ei pea, ja sellepärast ma täna sellele ka korduvalt viitasin, kui ma rääkisin läbipaistvusest, siis, siis ma ei tea. aga me peame selle asja veel läbi arutama, siis hääletame ja nii kujuneb välja meie seisukoht, aga sellega piirdun, aitäh! suur tänu, ütleb proua esinaine. see raport tuleb komisjonis hääletusele üheteistkümnendal oktoobril, nii et üsna pea. ja täiskokku loodame asja saada novembri teisel istungil. nii palju siis äh, Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta aruandest. tänases päevakorras rohkem ei ole, nii et võime täna lõpetada natukene varem, kui kellelgi aga ei ole põletavaid küsimusi just, kui on, siis palun. Eh, nii et eh, seekord eh, õnnestub meil varem ühele poole saada. Anne, mitte sinu pärast ei lähe me nüüd laiali, aga sellega lõpetame, aitäh.